võtta ära härra Tšeslav Tšerkierski äh, puutumatus, äh, ähm, arvestades äh, Poola Maanteeameti poolt käivitatud juurdlusega ja vastavalt artiklile üheksa lõikele üks on see ettepanek edasi saadetud õiguskomisjonile parlamendis, kes selle eest vastutab. minuni jõudnud kuue